kallid kolleegid, palun võtke istet kallid kolleegid, meie istung on avatud. tegemist on selle aasta esimese istungiga ja seega ma tahaksin äh, teile soovida kõike head jätkuvaks aastaks äh, ja teile ja teie lähedastele ja loodame, et kõik teie ettevõtmised õnnestuvad. ja loodetavasti õnnestuvad ka kõik Euroopa Liidu ettevõtmised, nii tööhõive, majanduskasvu, põhivabaduste kui ka julgeoleku valdkonnas. aasta kaks tuhat viisteist äh, läks käima väga valusalt rünnaku alla sattus äh, meie demokraatia ja äh, sihikule võeti meie demokraatia põhialus, nimelt äh, sõnavabadus. tegemist oli šokiga meie valitsus ja riigijuhtidele, kes loodetavasti siis reageerivad kiiresti ja koondavad jõud selleks, et reageerida jõudsalt ja tõhusalt sellele rünnakule. nüüd äh, ma tahaksin siinkohal tervitada südamlikult proua Fabia Jonesi, kes istub siin minust paremal käel. proua Jones äh, vastutab meie komisjoni sekretariaadi eest. tegemist on väga kogenenud äh, kolleegiga ja ma olen veendunud, et meie koostöö sujub väga hästi. ta vahetab välja Monika Strasseri, proua Strasser äh, on liikunud edasi ja võtnud üle protokolli osakonna Euroopa Parlamendis ja äh, ka talle soovin ma kõike head ja tänan teda siinkohal äh, eelarvekomisjonis äh, tehtu eest ja tema teenete eest Euroopa Parlamendi ees. ja ma tahaksin äh, teiega jagada otsuseid nüüd, mis äh, võtsid vastu koordinaatorid. kõigepealt neljateistkümnendal jaanuaril toimunud kohtumise tulemused. Ähm, sellel päeval me jagasime välja raportööride kohad kuue valmistab ette arvamuse ITRE komisjoni raporti kohta rohelise kasvu ja VKE-dele avanevate võimaluste kohta. härra äh, Danano äh, sotsiaaldemokraatidest vastutab raporti eest, mis, mille eest vastutab äh, kalanduskomisjon, kalanduskokkulepped Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahel. härra Fernandes äh, Rahvaparteist on nimetatud äh, arvamuse koostajaks samuti kalanduskomisjoni raportile, nimelt see puudutab siis Cabo Verdega sõlmitavat kalanduslepingut härra Tarand Roheliste fraktsioonist äh, on samuti äh, kalanduslepingu eest vastutav, nimelt Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau vahelise äh, kokkuleppe osas. koordinaatorid otsustasid ära ka need kuupäevad, millal toimuvad meie seminarid, kolmekümne esimesel märtsil toimub parlamendi hoones meie seminar üks ja mitte sellepärast, et me oleme parlamendis see ei tähenda seda, et see ei tähenda oluliselt, see ei muuda midagi, et me toimu-, et see toimub siin parlamendihoones, seega ei tähenda seda, et kohalolek peaks olema hõre, me koos kohtume hommikul eh, selleks, et oleks võimalikult eh, hoogne ja eh, elav see seminar. see on meie jaoks väga oluline, sest et me oleme kohale kutsunud palju inimesi, kes peaksid rikastama tema, seda seminari. härra Fernandes, kes on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kolmanda osa üldraportöör, temaga leppisime me kokku suuniste osas kalendri nimelt siis kaks tuhat kuusteist äh, osas härra Depre, kes on teiste osade eest vastutav ähm, eelarve, temaga leppisime kokku kuupäevad äh, vahearuannete osas ja ma tulen selle juurde tagasi hiljem. nüüd eelarvekomisjon Äh, osaleb äh, parlamentide vahelisel nädalal, nagu te, te teate, fiskaalpakti kolmeteistkümnes artikkel äh, näeb ette seda, et siseriiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament on kaasatud Euroopa poolaasta järelevalvesse ja vastutavad siis selle koordineerimise eest. meie komisjon kavatseb ähm, korraldada konkreetse nii-öelda ateljee ja keskendume siis välja maksmata arvetele ja see kohtumine toimub siis äh, selle parlamentidevahelise nädala raames. see nädal toimub sellel aastal kolmandal ja neljandal veebruaril ja ma loodan, et äh, te leiate aega sellel nädalal toimuvatel üritustel osaleda ja oleks väga kena, kui äh, te oleksite äh, valmis kohtuma ja olema nii-öelda seoseks meie parlamendi ja siseriiklike parlamentide vahel mina ise ol, olen osalenud nendel parlamentidevahelistel nädalatel, olles siseriikliku parlamendi liige olnud ja ma pean tunnistama, et ma olen tundnud nendel nädalatel teatud meelehärmi, osaledes nendel iga, täiesti korraldamata aruteludel, kaootilistel ja see on tõesti frustreeriv sellepärast et kui me läheme tagasi siis oma koduparlamenti, peaksime me seal nagu rääkima sellest, et mida me Brüsselis nägime selle nädala jooksul ja, ja väga raske on teinekord seda kokkuvõtet teha. nüüd aga räägiksin nendest otsustest, mille koordinaatorid võtsid täna hommikul. nimelt enne tänast istungit, koosole-, komisjoni istungit olid koos koordinaatorid ja me otsustasime koostada arvamuse algatusraporti osas mis tuleb põhiseaduskomisjonist ja teemaks on Euroopa Liidu toimimise parandamine ja see, et kuidas me saaksime Lissaboni lepingut nii hästi kui võimalik äh, ära kasutada ja teie esimees on äh, seatud siis raportööriks lisaks otsustasime ka koostada arvamuse algatusraporti osas äh, Regionaalarengu komisjonist ja seal on teemaks äh, töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimine, territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine Euroopa Liidus. sotsiaaldemokraatide fraktsioon äh, määrab raporti, raportööri, vabandust, siis selle arvamuse koostamiseks. nüüd aga INTA raport äh, makromajandusliku abi andmise kohta Ukrainale, selles osas me otsustasime mitte arvamust koostada ega ka libe komisjoni arvamuse osas, mis puudutab siis Euroopa prokuratuuri. tegemist on vaheraportiga nüüd, mis puudutab Euroopa Komisjoni investeeringute kava, mida tutvustas äh, komisjoni president Juncker, selles osas otsustasid koordinaatorid, et äh, eelarvekomisjon äh, kavatseb olla juhtkomisjoniks õigusliku aluse osas ja teised komisjonid on assotsieerunud komisjonid vastavalt artiklile viiskümmend neli majanduskomisjon transkomis- äh, transpordikomisjon itre komisjon ja kindlasti tahavad liituda ka teised komisjonid ja äh, meie tahaksime öö, äh, omalt poolt öö, siis edasi minnes rääkida ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teisel poolaastal toimunud eelarve läbirääkimistest me tahaksime kogu, kogu kuidagi kokku võtta selle meelehärmi mida me oleme tundnud öö, pärast seda, kui Lissaboni leping võeti vastu ja tuli uus eelarvemenetlus äh, käiku, tegemist on äh, kolmekümne esimesel märtsil toimuval seminaril põhiteemaga. nüüd delegatsioonid, äh, meie komisjoni visiidid. meie koordinaatorid, koordinaatorid panid paika nende visiitide kuupäevad. Ukrainasse läheme kaheteistkümnendal nädalal kuusteist kuni kakskümmend märts. tegemist on kolmepäevase visiidiga Eestisse. Läheme kahekümne viiendal nädalal kaheksateist kuni üheksateist juuni, need on kaks ainsat päeva, kus me saame Eestisse minna. ja Itaaliasse, Lampeduusasse läheme kolmekümnendal nädalal, nimelt kakskümmend kuni kakskümmend neli juuli tegemist on kolmepäevase visiidiga, sealhulgas reisipäevad. nüüd platvormid, mille meie komisjon on ette näinud välis nii-öelda koostöö jaoks, koordinaatorid äh, olid arvamusel, et äh, me peaksime oma töökavva lülitama ka komisjoni teatise erinevate ähm, välispoliitikaga seotud ametite ähm, tegevuste osas. mis nüüd puudutab ähm, uusi rahastamisvahendeid, meie sooviks oli, et äh, komisjon võiks esitada oma äh, aruande. vabandust, meie komisjon esitaks oma raporti, nüüd delegeeritud õigusaktid, koordineetorid arvavad, et äh, põhiraportööril on äh, aga ka teistel raportööridel on äh, õigus, on piisavalt pädevust nende asjade silmaspidamiseks ja selleks eriraportööri ei pea ametisse nimetama. nii palju siis koordinaatorite otsustest. lisaks sellele aga tahaksin rääkida veel täpsemalt sellest parlamentidevahelisest nädalast, kolmas kuni neljas veebruar toimub see ja kolmandal veebruaril siis toimub ümarlaud, mida juhib eelarvekomisjon, nii et ma kutsun üles teid osalema arvukalt äh, parlamentidevahelise nädala sündmustel äh, ja see kõik puudutab Euroopa poolaasta menetlust. nüüd äh, eelarve kontrolli komisjon proua Kressle juhtimise all korraldab kuulamise kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve heakskiitmise menetluse osas äh, see vist on neljapäeva hommikul, kui ma ei eksi, proua Kressle. ja proua Georgieva osaleb sellel kohtumisel. nii et äh, ja lisaks sellele on kohal ka kontrollikoja liikmed ja kell üheksa toimub see neljapäeva hommikul ASB 5G3 saalis. meie komisjoni liikmed äh, on äh, proua esinaine vist äh, palutud osalema sellel kohtumisel. ja sellega ongi vist ühel pool minu teadaanded teile meie üheteistküm-, üheteistkümnenda ja viieteistkümnenda detsembri kohtumiste protokollid on vastu võetud, kui, kuivõrd ei ole esitatud vastuväiteid, siis jah, vastu võetud nüüd ja nüüd, mis puudutab edasi eelarvet kaks tuhat kuusteist ja tegelikult ähm, peamegi sellest juba hakkama rääkima, osa kolm täpsemalt, äh, annan sõna üldraportöörile kohe, härra Fernandesile härra Fernandes, jagage siis meiega oma nägemust äh, selle kohta, mida võiks ette võtta ja kuidas äh, läheneda üldse kogu sellele eelarveprotsessile. <clears throat> aitäh, esimees. minu jaoks äh, on äh, tegemist asjaga, millega ma tegelen väga pühendunult ja sellega tegelevad vähe pühendunult ka kõik teised fraktsioonid, me näeme äh, vaeva äh, sellega, et ka kodanikke kaasata. on äärmiselt oluline, et Euroopa kodanikud näevad, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu eelarve ka nende jaoks. tegemist on eelarvega, mis moodustab ühe protsendi Euroopa Liidu SKT-st ning Eh, annab väga suurt lisandväärtust. ning see on midagi sellist, eh, mida me tõesti peame arutelu, aruteludesse sisse tooma, me peame rõhutama, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu eelarve valijatele, Euroopa Liidu kodanikele. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve juur, juures peame olema usaldusväärnes, et see tähendab, et Eh, see, mida me siin Euroopa Parlamendis otsustame, mida me nõukogus ja komisjonis otsustame, et kõik need asjad, mida me otsustame, et need ka tõepoolest ellu rakendatakse. me peame paika panema väga selged eesmärgid ja selle, mille me otsustame, peame ka ellu viima. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis need eesmärgid, mis me endale paika oleme pannud, näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, seda tuleb veelgi paremini koordineerida ja seda saame samuti tegema, saame teha läbi eelarve, siin saame samuti olla usaldusväärsed ja saame luua lisandväärtust ja seda kõike siis Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide ellurakendamisel. ja äh, selle strateegia me oleme koos komisjoni ja nõukoguga heaks kiitnud ja selle me peame ka ellu rakendama. nüüd äh, me peame saatma Euroopa Liidu kodanikele selge sõnumi, äh, see sõnum peab olema lihtne ja selge minu arvates on olemas kolm prioriteeti, võib-olla teised ei näe seda niimoodi. me peame Äh, tööhõivet edendama, ettevõtlust edendama, majandust edendama. me peame hoolitsema selle eest, et ka kutseõppes tekivad uued nägemused, et VKE-d äh, kõikjal toetust leiavad. Äh, see kõik on väga vajalik, ütleb esimees Äh, kõneleja jätkab. ettevõtjate jaoks on vaja teadusuuringuid ja arendustegevust. meil on äh, vaja paremat äh, kutseõpet, töötajate paremat kvalifikatsiooni, meil on vaja luua soodne keskkond ettevõtjatele ja eriti VKE-dele ning äh, selles äh, valdkonnas äh, peab julgustama ka noori inimesi ise ettevõtjateks hakkama. meil on terve rida programme ning me peame kriitiliselt vaatama, kuidas pilootprojektid kulgevad tööhõive valdkonnas. meil on terve rida algatusi, mis on suunatud just nimelt noortele inimestele, aga meil ei ole eriti palju algatusi, mis on suunatud nendele inimestele, kes on vanemad kui kolmkümmend aastat ja see on üsna paradoksaalne, sest meil on miljoneid töökohti, mida äh, pakutakse, aga mis ei ole täidetud ning mm, ma arvan, et ähm, me peame äh, hoolitsema tõesti sellele eest, et töötajad oleksid mobiilsemad aga äh, meil on vaja solidaarsust äh, nii riigisiseselt kui ka riikide vahel. Äh, samuti tuleb tähelepanu pöörata sotsiaalsele ühtekuuluvusele ning solidaarsus tähendab ka võitlust vaesusega. samuti peame näiteks aitama pagulasi me oleme maailma suurimaid doonoreid, aga paljudele, paljudel ei ole sellist muljet jäänud ning sellist muljet peame me tugevdama. mina üritan teha äh, oma sõnavõtu lühidalt. ning oluline on loomulikult äh, see, et meil oleks ka turvaline Euroopa Eh, see on veel üks eh, punkt, eh, mida me peame rõhutama, seitse protsenti maailma rahvastikust elab meil, aga meie majanduspotentsiaal on palju suurem, me peame oma väärtusi tugevdama, sallivus, usuline sallivus, kodanike julgeolek, need on samuti väga olulised punktid ning ka nendes valdkondades peame me tegelema, eh, kui me räägime eelarvest. Eh, raport või eh, raporti projekt peaks siis viiendal veebruaril minema hääletusele, vabandust, arutelule ja hääletame komisjonis kahekümne kuuendal veebruaril ja täiskogule läheb asi siis märtsis selge on see, et praegu on tegemist ainult minupoolsete ettepanekutega. ma loodan, et eh, kõik kolleegid ja kõik fraktsioonid eh, väga pühendunult oma panuse sellesse tööle, töösse annavad ning eh, esitavad mulle oma ettepanekud. loomulikult peavad kõige olulisemad prioriteedid äh, Äh, selles dokumendis kajastamist leidma ja peamine sõnum äh, äh, peab siis sellest raportist läbi tulema. aitäh, härra pearaportöör, selle tutvustuse eest te rääkisite, mis on iseloomulik kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele. nüüd alustame arvamuste vahe, üritust siis äh, selle eelarve teemal. Te rääkisite sellest, mis on äh, selle eelarve keskmes, rõhutatakse konkurentsivõimet, töökohtade loomist, algatust ja nüüd alustame mõttevahetust, kes soovib sõna võtta? härra Kaier. Äh, aitäh, esimees, mina olen variraportöör põhimõtteliselt äh, selle, olen ma härra Fernandesega nõus, kõik need punktid, millele ta tähelepanu juhtis, on tõesti sellised, mida me saame toetada, need on vajalikud ja olulised. Äh, äh, võib-olla tuleks lihtsalt rõhuasetust mõnes kohas muuta, kindlasti jagan ma seda seisukohta, et rohkem on vaja stiimuleid mobiilsuse edendamiseks küsimus on, milles need stiimulid võiksid seisneda. sotsiaaldemokraadina tahaksin ma öelda, et e, mobiilsus tähendab e, seda, kus igalühel on võimalus siseturus võimalusi ära kasutada, e, kus igaüks saab öelda, et jah, ma tõesti sooviksin oma võimeid ka mujal proovile panna aga äh, kui inimene äh, on sunnitud lihtsalt lahkuma sotsiaalse olukorra pärast äh, oma koduriigis, siis minu arvates ei saa me siin rääkida vabadusest. teine, kuidas lahendada tööpuuduse probleemi? meie arvates on erinevusi äh, riikide majanduslikus arengus. Äh, äh, mõnedes liikmesriikides on töökohti üle, teistes riikides on jällegi suur tööpuudus ja lahendus siin võib-olla ei ole lihtsalt mobiilsus, seda ka võimalust kasutavad inimesed siis, kui äh, Eh, neil ei ole mitte mingit muud väljapääsu, aga lihtsalt sundida inimesi seda tegema lihtsalt eh, sellepärast, et mingeid muud võimalusi ei ole, siis see ei ole küll mingi vabadus. Eh, ja mida me saame eelarves selleks teha, ma ei tea, aga minu arvates on oluline siiski muuta rõhuasetusi me peame suurendama just nimelt Euroopa potentsiaali eh, selleks, et eh, noorte tööhõivet edendada. ma arvan, et eh, seda kõike oleme me siin komisjonis juba väga pikalt arutanud. me oleme juba ligemale kuus aastat arutanud, millised on, kuus aastat seda prioriteeti seadnud Äh, ja me peame nõudma, et ka nõukogu otsustavalt äh, tegeleks äh, ja võib-olla peaksime kasutama seda parlament, liikmesriikide parlament, parlamendisaadikutega kohtumise nädalat, et arutada nendega, kuidas nõukogult saada vahendeid just nimelt teadusuuringuteks, tööhõiveks ja niimoodi saaksime võib-olla natukene eh, nõukogu eh, seisukohti mõjutada. Eh, sellepärast, et nõukogu on käitunud suhteliselt tõrgsalt ja võib-olla peaksime nõukogu tähelepanu sellele juhtima. härra Kölmel järgmisena. aitäh, esimees ma arvan, et kõik, mida härra Fernandes ütles, on, on õige ja ma leian, et me peaksime eh, siin komisjonis eh, veel kord selgeks tegema, eh, mis on meie jaoks tõelised probleemid. me oleme kuulnud siin eesmärkidest, me oleme rääkinud siin poliitilistest eesmärkidest, tehnilistest aspektidest Äh, ja ma arvan, et fraktsioonide osas valitseb selles osas üsna suur üksmeel. Äh, ma arvan, et kõik toetavad seda, äh, kui me ütleme, et meil on vaja meetmeid noorte tööpuuduse vähendamiseks, meil on vaja paremat haridust, sellele ei vaidle keegi vastu, aga minu arvates on meie ülesanne mõelda kõige selle rahastamisele Äh, kõiki eesmärke tuleb ju ka äh, rahaliste vahenditega toetada, sest äh, muidu on lihtsalt tegemist ilusate illusioonidega, mida me paraku ei suuda ellu rakendada ja ma arvan, et sellele asjale peaksime me põhjalikult mõtlema meil on vaja tasakaalustatud eelarvet, loomulikult võib kõige, võib öelda, et jah, meie eelarve on ju tasakaalus, aga me teame, et see on niimoodi ainult paberil. kui me vaatame, kuidas asjas tegelikult on, siis on meil selles eelarves suuri auke ning seetõttu ma mõtlen, et me peaksime nende maksmata arvete probleemiga võimalikult varalikult, varakult tegelema hakkama ning Eh, me peame selle, sellega arve, see, arvesse võtma seda ka, kui me määrame ära, kui suur see Euroopa Liidu eelarve üleüldse on. Eh, me oleme eelarvemenetluse käigus eh, näinud, et üks üks asi on see, mida meie siin Euroopa Parlamendis otsustame, teine asi on see, mida otsustatakse komisjonis ja nõukogus. Eh, niisiis, eh, see on äärmiselt eh, oluline, et me sellega arvestaksime, kui me teeme eeltööd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kallal, et me teeksime tõesti koostööd liikmesriikidega see aitaks luua positiivset mainet ka kõikidest Euroopa Liidu institutsioonides mina ütlen, et Eh, jah, väga paljud inimesed on Euroopa suhtes kriitilised, aga me saame väga palju Euroopa heaks ära teha, kui me selle üksmeele võimalikult varakult eh, saavutame. Eh, ja kui me saame juba selliste ühtsete seisukohtadega läbirääkimisi alustada, see arvates on, see on minu arvates võimalus saavutada paremat Euroopat, aitäh. aitäh, härra Manka järgmisena. aitäh mina toetan samuti raportööri ja teisi kolleege. ma olen aru saanud, et meie peaeesmärk ja peamine prioriteet on see, et me leiame raha kõigile strateegilistele eesmärkidele, me leiame neile piisavalt rahalisi vahendeid ja seetõttu peab ka meie äh, äh, käitumine äh, olema selle eesmärgi saavutamisele suunatud me ei saa lubada seda, et me siis seame prioriteedid ja siis ei eralda selle, nende saavutamiseks piisavalt vahendeid ja seetõttu ma teen ettepaneku, et võib-olla me peaksime arvestama, kuidas mõjuvad ühiselt Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarved. meil oleks vaja partnerlust Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend raames, see oleks intelligentne vahendite kasutamine ning Eh, sellel oleks ka võimendav mõju ja niimoodi eh, saaksime ka liikmesriikide eelarve puudujääke vähendada. aitäh. aitäh, härra Delanu, aitäh, eh, esimees. ka mina la-, jagan üldraportööri seisukohta. ma arvan, et sellel teemal võib palju kõneleda Äh, suur küsimus, mis tõstatub, on loomulikult vahendite küsimus. Äh, kui palju meil on vaja vahendeid selleks, et kõiki neid eesmärke saavutada äh, ja mina ei saa päris hästi aru, kuidas me saame kõiki neid eesmärke saavutada nende vahenditega, mis meil praegu on. Ehm, toimuvad suured muutused ja me peame sellega arvama ja arvestama ja meil on tõesti vaja vahendeid, et nende muutustega kohas, kohaneda ning küsimus, mis tõstatub, on tõesti vahendite küsimus. Ehm, milliseid vahendeid meil on vaja selleks, et saavutada kõiki neid eesmärke, mille osas meil valitseb suures osas üksmeel? Ehm, kas oleks võimalik näiteks leida uusi vahendeid, kas oleks võimalik olemasolevaid vahendeid kasutada paindlikumalt? ma arvan, et äh, arutelu keskendub just nimelt nendele küsimustele, vahendite küsimustele, liikmesriikide osaluse küsimustele, paindlikkuse küsimusele. Äh, mina äh, arvan, et see on see arutelu, mille taustal me peame rääkima üldeesarvest. ja kui meil on vähe vahendeid, siis tuleb nendest võidelda, aitäh, proua Tirje aitäh, mina jagan eelkõnelejate seisukohta. ma arvan, et me tõesti peaksime pöörama tähelepanu sellistele riikidele nagu Iirimaa, kes on säästumeetmete all väga palju kannatanud. see on mõjutanud kõiki Iirimaa elanikke, investeeringute vajadus on äärmiselt oluline, seda on juba öeldud ning äh, ma äh, loodan, et enam äh, mingeid kärpeid ei tehta, nagu näiteks kalandussektoris, sealsed kärped on Iirimaad juba väga tugevasti mõjutanud. ma loodan, et meie arutelud on väga sisukad ning ma tõesti sooviksin üksikasjalikumat arutelu selle üle, kuidas Junckeri investeerimiskava hakkab mõjutama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, sest minu arvates on need asjad omavahel seotud. aitäh, härra Riis aitäh. ma olen nõus äh, sellega, äh, mida raportöör Fernandes äh, ütles. ma olen nõus kolleegide seisukohtadega, aga ma arvan, et üks kõige olulisemaid asju on üksmeele saavutamine et me ei ole sellises olukorras, kus me olime möödunud aasta eelarvekõneluste ajal. ma arvan, et me peaksime varem alustama läbirääkimisi liikmesriikide esindajatega, nõukogu esindajatega. ma arvan, et me peame silmas pidama ka Junckeri investeerimiskava Eh, sest eh, seda investeerimiskava hakatakse ellu rakendama just nimelt kahe tuhande kuueteistkümnendal eelarveaastal ning eh, ma arvan, et seetõttu peame kõiki neid kõnelusi koordineerima, aitäh. aitäh, härra Tarand. aitäh ma olen äh, täielikult nõus, et äh, härra Fernandes on pan-, teinud äh, väga hea aluse meie tööle kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve osas. tahaksin ainult lisada, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimub Pariisis kliimakohtumine kus tõenäoliselt langetatakse ka otsused, mis võivad ja ma loodan, et nad ka mõjutavad positiivselt meie järgmise aasta eelarvet ning võib-olla kui me koostame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, siis peaksime vaatama olukorda ka Euroopa Energialiiduga, nagu seda nimetatakse me teame, et äh, naftahinnad äh, on praegu väga huvitaval tasemel, arvestades ka neid signaale, mis tuleb äh, Venemaa valitsustelt gaasi osas, niisiis tulevase eelarve energeetika osa võiks olla samuti üheks positiivseks vahendiks ja ma arvan, et siis saavad ka kodanikud paremini aru, mida me siin teeme, aitäh! aitäh! aitäh selle esimese mõttevahetuse eest äh,, härra üldraporteer äh,. Te hoiate meid kursis sellega, kuidas asjad arenevad, jah, tõepoolest eelarvearutelud, äh, mis meil toimusid äh, ma, eelmisel aastal enne valimisi, olid äh, äh, toimusid suure surve all, me pidime asju kiiresti lõpetama ning kui me Äh, vaatame eelarvet, kui me vaatame, millest me kõnelesime, kui vaadata neid kohus, kohustusi, mis me võtsime äh, valimiskampaania ajal, siis jah, kõik asjad ei saanud piisavat tähelepanu. näiteks ränne oli tihtipeale üks äh, teema, millest me rääkisime aga kaheksakümmend miljonit on meil ainult selleks eelarves ette nähtud ja me oleme jätnud Itaalia saatuse hooleks Äh, nii et, et äh, praeguste arutelude käigus me tõesti peaksime need küsimused tõstetama või võtame kas või noorte tööpuuduse äh, Äh, riigi- ja valitsusjuhtidel on tihtipeale selline kahene lähenemine asjale, nad äh, kuulutavad välja küll terve rea meetmeid, aga ei eralda vahendeid nende meetmete ellurakendamiseks ja mis puudutab noorte äh, tööhõivet, siis ma arvan, et siin tuleb teha, tegutseda palju konkreetsemalt, võib-olla tuleks näiteks noorte, kutseõpet saavate noorte liikuvust suurendada Äh, võib-olla selles vallas võiksime teha mingeid ettepanekuid, härra üldraportöör, äh, äh, mis puudutab nüüd makseid, siis ma tahaksin rõhutada sellele Euroopa nädalale või parlamentidevahelisele nädalale, kus meil on siin kohal erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendisaadikud, võib-olla saaksime siis neile öelda, et kui nad, eh, mis on selle tagajärg, kui tekivad sellised maksmata arvete kuhjad? Eh, härra üldraportöör, kas te tahaksite nüüd arutelu kokku võtta? jah, aitäh, härra esimees. Eh, tahaksin tänada kolleege nende ettepanekute ja sõnavõttude eest Äh, tahaksin veel kord ähm, rõhutada, et äh, prioriteetide osas valitseb meil selgelt üksmeel äh, selleks, et tööhõivet edendada, tuleb loomulikult tugevdada siseturgu, ühisturgu. küsimus, kuidas me kliimamuutustega võrdleme, võitleme ja samal ajal töökohti loome, see on nende põhieesmärgidega täiesti kokkusobiv eesmärk Äh, ning äh, seda, et me Energialiidu osa samuti tugevdama peame, see on samuti selge. Ähm, niisiis, me peame siseturu teemaga rohkem tegelema, me peame äh, täienduseks lisada siis punkt ka energia kohta ja selle kohta, et on vaja tihedamat koostööd liikmesriik-, kooskõla liikmesriikide eelarve ja Euroopa Liidu eelarvevahend ja eh, Junckeri investeerimiskava. Eh, minu arvates eh, ei saa seda pidada lisaks Euroopa Liidu eelarvele või ase, asenduseks Euroopa Liidu eelarvele see peaks olema lahutamatuks osaks Euroopa Liidu eelarvest. Äh, niisiis äh, minu jaoks äh, on Junckeri investeerimiskava lisa, see on midagi, mis tugevdab meie eesmärke, see ei ole midagi, mis asendab Euroopa Liidu eelarvet. minu jaoks on täiesti selge ka see, et need vahendid, mida me vajame, need vahendid, mida me vajame selleks, et oma eesmärke saavutada, Äh, see äh, äh, on väga oluline, kui me tahame oma eelarve usaldusväärsust suurendada, kui me tahame võetud kohustusi täita, me peame panema paika eesmärgid, aga need eesmärgid tuleb ka saavutada ja selleks on meil vaja vahendeid, need vahendeid peavad olema meie käsutuses, sest muidu tekib suur vastuolu. ning Äh, parlament, äh, mitte ainult parlament, vaid ka teised institutsioonid peavad siin äh, mängima juhtrolli, me peame saavutama need eesmärgid, mis me oleme endale seadnud, see on äärmiselt oluline ja tahaksin kolleege veel kord tänada nende panuse eest. Nende sõnavõtud olid väga huvitavad. ma panen kindlasti nende soovitused ja mõtted oma raportisse sisse ma ei taha siin mingit romaani kokku kirjutada ja ma üritan teha äh, lühidalt, äh, kirjutada lühikese raporti, äh, tahan kodanikele näidata, et me oleme nende sõnumist aru saanud, aitäh. aitäh, härra üldraportöör, niisiis viiendal veebruaril arutame teie raporti eelnõu jälle. ja nüüd Äh, läheme eelarve teiste osade juurde, siin on raportöör Gerard Depree, teda täna kohal ei ole. Ali äh, asendab teda äh, koordinaatorite kohtumisel, aga härra Depree ütles meile, et ta võib-olla ei esita sellist raportit, nagu rääkis härra, nagu tutvustas härra Fernandes, ta esitab meile töödokumendi, kus on siis ka kalkulatsioonid, esialgsed hinnangud. ta peaks kohtuma parlamendi peasekretäriga, sest tegemist on kõige olulisema eelarvega ja pärast seda annab ta meile siis aru ja võib-olla härra Liil on täiendavat infot sellel teemal. no mis te tšehhe äh,, Giuseppe. härra esimees, nii nagu te ütlesite, siis ma leian, äh, et see dokument tuleb siis arutelule viiendal veebruaril meie äh, kohtumisel ja lõppversioon peab olema valmis kahekümne kuuendaks veebruariks. ja härra Debre nimel ma paluksin, et siis ka variraportöörid äh, annaksid oma äh, nimed teada, mis puudutab siis eelarve teisi jagusid, aitäh. suur tänu. kes soovib sõna, härra Manka, palun uh,. aitäh, härra esimees. mina olen seisukohal, et äh, oluline on siin ka ratsionaalselt asjale läheneda, tuleb aga vaadata, kas meil toimib äh, institutsioonide vaheline koostöö, kas meil on olemas piisavalt reservid ja üks asi, mis on parlamendi seisukohalt väga keeruline, äh, kiireloomuline, on nimelt tõlketöö, tõlketöödes võib tihti juhtuda, et ei jõuta kõiki dokumente õigeaegselt ära tõlkida. aga oluline on see, et kõik meie töödokumendid oleksid äh, tõlgitud kõikidesse ametlikesse keeltesse paraku, aga tihti seda õigeaegselt valmis ei jõuta ja see ainult suurendab meie administratiivset koormust ja see tekitab ähm, probleeme. ja oluline on tagada, et meie kohtumistel äh, oleksid ikkagi dokumendid tõlgitud kõikidesse keeltesse ja et meile esitataks dokumente, tõlgitud dokumente, mis ei ole enam aktuaalsed, aitäh. pas que ce souhait sera entendu. jah. arusaadav. härra Tänano. jah, ma tuletan meelde, et kui meil ei ole meie keeles neid dokumente, siis me ei pea hääletama meil ei ole kohustust hääletada ja ma kavatsen jääda oma seisukoha juurde, see on väga oluline küsimus, me üritame jah, inglise keeles ja nii edasi, äh, ennast parandada ja nii edasi, aga liikumisruumi selles osas on veel palju, nii et mina nõuan seda, et tõlked oleksid valmis. jah, ma olen sellega nõus. härra Iturgais. Eh, aitäh, aitäh, härra esimees lühidalt äh, kolleegi märkuste kohta. ma mõistan teda ja võin nõustuda tema seisukohtadega. aga sooviksin puudutada veel ühte küsimust, et kes üldse otsustab, kas dokument on tähtis või mitte, et võib-olla mõne jaoks on dokument äärmiselt oluline ja minu jaoks mitte või siis vastupidi. see on suhteliselt keeruline olukord, kes siis otsustab? ma ei tea, kas te oskate mulle vastata? härra Manga, kas te tahate vastata? Äh, oluline asi. jah, ma olen teiega nõus. see on tõesti väga oluline probleem. aga pidevalt juhtub seda, et näiteks on seitsesada muudatusettepanekut esitatud ja siis kuussada ei lähe äh, läbi. aga kui paar kuud hiljem nad kõik tõlgitakse ära ja väga keeruline on saada tõlgitud aktuaalseid dokumente. ja see takistab meil dokumente, dokumentidega põhjalikult tutvumast ja see ainult suurendab meie halduskoormust, aitäh teile! ühesõnaga, kirjutage ja rääkige ainult asju, mis on olulised millega ma siis lõpetan selle teema järelikult selle nõuande kohaselt. aga nüüd, äh, see oli siis härra Dupree punkt. Läheme aga edasi, päevakorrapunkt number kaheksa. sellepärast, äh, mis puudutab äh, paranduseelarvet, sellest me räägime täna pärastlõunal kui tulevad äh, volinikud Georgieva ja Kadanen rääkima meile Junckeri plaanist. aga nüüd siis sõna proua Kresslele, kes on väga olulise punkti raportöör, nimelt äh, nende reeglite muutmine, mis puudutab Euroopa Liidu üldeelarvet. Äh, proua esimees, teil on sõna. aitäh. mis puudutab ähm, siis meie praegust äh, raportit, me praegu tegeleme muudatusettepanekute kogune, kogumisega, praegu on kakskümmend kuus muudatusettepanekut, äh, seal on ka minupoolsed muudatusettepanekud ning äh, suurem osa muudatusettepanekud on minu enda poolt esitatud, sellepärast et osaliselt on tegu uue, uue sõnastusega või korrigeerimisega senise teksti puhul ja me ka oleme vaadanud siis koos komisjoniga, kuidas me edasi areneme finantseeskirjade osas. me oleme veel ka õiguslikku äh, alust parandanud, see ei ole enam mitte artikkel kolmsada kakskümmend viis. huvide konflikti oleme veel kord uuesti käsitlenud, selle kohta on ka uus äh, põhjenduspunkt, seal on ka kolm võimalikku stsenaariumi kirjeldatud ja me oleme üritanud sätteid äh, täpsustada, et nad oleksid ka kasutajate äh, sõbralikumad. Äh, mõistete puhul oleme hõlmanud ka rahvusvahelised organisatsioonid, nimelt seni on, on sinna hõlmatud ka mittetulundusorganisatsioonid ja selle muudatusettepaneku olen ma nüüd ära muutnud, sellepärast et peale kõiki neid arutelusid ma leidsin, et see ei oleks väga hea mõte ka sellised organisatsioonid hõlmata siis me äh, käsitlesime ka pettuse juhtumeid, milliseid me soovime näiteks usaldusfondide puhul hõlmata siin. Äh, näiteks äh, kui meil on kolm pakkujat olnud ja nad ei ole aga meile teada andnud, et neil on varem, neid on varem pettuses süüdistatud, nii et seda, sellist stsenaariumi oleme ka käsitlenud siis me oleme muudatusettepanekuid teinud ka aruandekohustuste kohta, nimelt siis iga peadirektor peab äh, oma aruande esitama, tegevusaruande esitama ja me leia, leiame, et me võiksime siis seda komisjonis, aga mitte teistes institutsioonides äh, arutada, aga nüüd me oleme siis laiendanud seda mm, arutelu ka teistele, teistele institutsioonidele, nii et seda arutatakse parlamendis ja ka mm, nõukogus ja eelmine muudatusettepanek neli, seda me oleme üle äh, veel läbi töötanud. nimelt, et parlament äh, saab juurdepääsu erinevatele aruannetele äh, kooskõlas komisjoniga ja see on seotud eelarve täitmise heakskiidu menetlusega. ja me oleme sisse viinud ka hankijatele sisse ähm, viinud üldise põhimõtte, mis puudutab äh, siis erinevate sätete tagamist. ja mis puudutab avalike hangete uut direktiivi, siis me oleme äh, seda siin rakendanud ka Euroopa Liidu institutsioonidele sellepärast me ei saa ju öelda, et, et küll iga kohalik omavalitsus Euroopa Liidus peab sellest direktiivist kinni pidama, aga ka Euroopa Liidu institutsioonid mitte ja seetõttu me oleme siis sisse viinud kohustuse, sarnase kohustuse hankijatele ka Euroopa Liidu institutsioonide puhul, sellepärast et ähm, sellega on mul üks lõbus lugu, et kui me kohapeal ütleme alati, et Euroopa Liidu institutsioone justkui sellised sätted ei puuduta. ja me oleme selliseid sätteid ka juba varem rakendanud ja ma natukene ka kritiseeriksin seda avalike hangete direktiivi, et see, mis seal praegu sees on Euroopa Liidu institutsioonide kohta, et see tekitab meile väga palju pahandust veel. sellepärast, et siin on näiteks ette nüüd tahtud veel järelläbirääkimised peale äh, hanke läbiviimist ja seal on näiteks ette nähtud eh, isegi viiekümneprotsendilised muudatused mahtudes, ilma et tuleks uut hange mm, läbi viia, nii et see võib tekitada väga suuri probleeme. meie leiame, et juurdepääs mm, hangetele eh, selliselt eh, satub lihtsalt ohtu. ja siinkohal ma äh, tegelikult kritiseerisin ainult seda osa, mis avalike hangete direktiivis on äh, ähm, määratud just Euroopa Liidu institutsioonidele. samuti me oleme siin käsitlenud niinimetatud musta nimekirja, nimelt et siis võidelda äh, korruptsiooni ja korruptiivsete ettevõtete vastu ja see andmebaas, see must nimekiri tegelikult tekitab mulle natukene muret ja me oleme siis üritanud siin seda käsitleda ka andmekaitse võtmes selliselt, et see andmebaas tõesti saavutab neid eesmärke, mida ta saavutama peab. nii et praegu see andmebaas veel ei toimi, sinna ei ole ühtegi sissekannet tehtud, et me peame sellegi toimima panema. peale selle on ette nähtud ka toimkond ja see toimkond ka otsustab, kuhu see andmebaas ähm, täpselt ähm, asutatakse, kuidas see luuakse ja ka siin me oleme lisanud mõningad lisasätted, et mis, et tuleb tagada siis selle toimkonna sõltumatus ja ka kaalutlusõigus erinevate rahatrahvide määramisel ja nii edasi. ja samuti me soovime, et komisjon juba jagatud vahendite osas oleks aru, oma aruandeid esitaks sellepärast et meie sooviksime ju ka teada, mis nendest juba jagatud finantsvahenditest riikides saab ja praegu on see aruandlus väga keeruline. peale selle me oleme ka teinud mõningaid muudatusettepanekud, mis puudutavad Kontrollikoja iga-aastast ähm, äh, raportit, samuti me oleme selgitanud audiitori ja auditeeritava vahelist suhet ja juurdepääsu nendele dokumentidele. ja eile üritasin veel kord, viimast korda tegeleda Kontrollikoja eriaruannetega, millise intervalli tagant ta peaks selliseid ähm, aruandeid koostama. nii et me teaksime täpsemalt, millal sellised eriaruanded tulevad, mitte et me ei peaks justkui nagu valget suitsu ootama kuskilt Kontrollikoja äh, katuselt nii et äh, siin nüüd on ette nähtud äh, konkreetsed tähtajad, ka vastused ja nii edasi ja siin kasutatakse ka ilusat sõnastust in general, nii et äh, loomulikult on ka selliseid keerulisemaid aruandeid, mida ei ole võimalik praegu ette nähtud tähtaegade puhul valmis saada, kui peab tõesti poolelt maailmalt nende arvamust küsima ja nii edasi. mis puudutab nüüd heakskiidumenetlust, siis kaks tuhat kaksteist need ähm, dialoogi käigus kaotanud, meie kaotatud muudatusettepanekud ja äh, taotlused me oleme saanud nüüd tagasi. ja ma olen täiesti kindel, et ka järgnevate läbirääkimiste ajal komisjoniga saab meil väga palju huvitavaid arutelusid olema. ma olen vaadanud ka neid muudatusettepanekuid, mis esitati kolleegide poolt. väga suuri probleeme siin ei ole aga sellegipoolest ma sooviksin mõningatelt kolleegidelt äh, veel selgitusi küsida, sellepärast et ma sooviksin, et me selle teemaga suure toetusega, toetushäältega vastu saaksime võtta. ja ähm, juba väga oluline osa eelarvest, ähm, eelarvele kohaldatakse neid finantseeskirju ja ma mul oleks väga hea meel, kui me tõesti kogu aeg mõtleksime sellele, et see on see tekst, mida hakatakse ka kohaldama ja seetõttu on oluline, et need eeskirjad oleksid võimalikult selged. nii et äh, ei tekiks väga palju tõlgendamisprobleeme, selgitamisprobleeme, me ju teame, et mõningate tekstidega meil selliseid probleeme on tekkinud ja härra esimees, ma võin öelda, et me oleme praegu väga hästi tööd teinud, edeneme väga hästi ja sooviksin juba praegu öelda, et äh, et mõne muudatusettepaneku puhul pean küll tegema mm, suulise muudatusettepaneku, eh, sellepärast et ka aru, aruteludes komisjoniga ja ka meie ehm, meie kolleegidega ja üksustega, haldusüksustega oleme näinud, et mõningaid punkte tuleks siiski täpsustada selleks, et nad oleksid tõesti kasulikud ja härra Kaier tegi ka väga hea muudatusettepaneku, nii et ma loodan, et sa oled ka meie kolmepoolsetel läbirääkimistel kohal, siis sa saaksid seda muudatusettepanekut ka ise läbi suruda ja see puudutab äh, siis Alicantes asuvat ähm, agentuuri, mis äh, ei ole äh, meie poolt vahendeid saanud ja, ja härra Kaier sooviks siis et ka sellele Alicante agentuurile äh, vahendeid suunatakse, nii et äh, nendest kolmepoolsetest läbirääkimistest saab kindlasti äh, väga mm, huvitav ülesanne kõikidele inimestele, kes läbirääkimisi armastavad, aitäh! suur tänu, proua Kressle! me võtame siis seisukohti teie raporti ja muudatusettepanekute osas viiendal veebruaril ja ja avame siis mitteametliku kolmepoolse läbirääkimiste vooru, et leida selline sõnastus, mis vastaks nõukogu ootustele, aga ka parlamendi omadele. kas härra Paradis, kes on äh, kom-, keskteenistuse direktor, kas teil on äh, märkuseid? suur tänu, härra esimees, sõna saamast. Äh, see töö, äh, mis on meil ees äh, koos proua Kreslega, peegeldub ka nendes muudatusettepanekutes, mis jõudsid meieni eile õhtul, väga paljud nendest muudatusettepanekutest on minu meelest täiesti vastuvõetavad komisjoni jaoks. ma olen nõus proua Kreslega selles osas, et tekst peab olema komisjoni teenistuste jaoks äh, ka praktiliselt rakendatav äh, dokument ja, ja sellisena ta praegu välja paistab ka äh, ma räägiksin järgmistest muudatusettepanekutest aga täpsemalt ähm, proua Kreskile rääkis äh, juba Alicantega aga nii-öelda autofinantseeritud ametkondadega meil on veel raskusi äh, ja partnerluste puhul on ka raskusi, aga ma arvan ja hea uudis on see, et need kontaktid, mis on raportööril olnud äh, meie äh, peadirektori asetäitjaga, on viinud selleni, et äh, eriraportid esitatakse protsessi menetluse järgi, mis on meie jaoks täiesti mõeldav, nimelt viis nädalat jääb meil aega reageerida ja sellest sellega me oleme täiesti nõus. ja nüüd see, mis puudutab äh, komisjoni siseauditi aruande edastamist, äh, siis meie vahel on väga palju kontakte ja ma tõesti arvan, et äh, siseaudit, mis on loomulikult reserveeritud komisjoni ja volinike jaoks, tuleks ka edastada, nii nagu seda ka praegu tehakse, eelarve heakskiitmise menetluse käigus on terve rida muudatusettepanekuid, äh, mille me kavatseme ka läbi vaadata veel enne viiendat veebruari, võib-olla koos raportööriga, ja loomulikult äh, teeme siis koostööd äh, erinevate triloogide kontekstis, mis peavad toimuma selleks, et jõuda kokkuleppele komisjoni teiste institutsioonidega aprilliks. härra Negrescu. Um, și eu am convingerea că este un raport, um, un raport aitäh, minu meelest on tõesti tegu hea, hea raportiga. ja ma arvan, et me kõik oleme äh, soovinud äh, võimalikult läbipaistvaks äh, muuta kogu see informatsioon ja see peab loomulikult kohalduma ka Euroopa hankelepingutele. ja see väljendub ka muudatusettepanekutes, mis on esitatud need äh, finantseeskirjad ei tohiks olla subjektiivsed, eriti mis puudutab muudatusettepanekut kuuskümmend, kus me siin välistame äh, tarnijad väiksematelt turgudelt, aga samas see ei ole väga selge. mina leian, et et ettevõtjate poolelt võib see siiski saavutada hoopis vastupidise eesmärgi ja see ei tõsta sugugi mitte äh, läbipaistvust samuti on siin tegu sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega, nii et ka siinkohal me peame siiski täpsustama seda, mida siin silmas on peetud, vastasel juhul võib see jätta liiga suurt tõlgendamisruumi. ja see võib ka negatiivselt äh, mõjutada juurdepääsu Euroopa Liidu lepingutele, nii et meie ei sooviks, et selliseid moonutusi tekiks, selliseid äh, valetõlgendusi ja härra Kaier ka pööras tähelepanu parlamendi rollile, see on äärmiselt oluline meile, ka sotsiaaldemokraadid on seda rõhutanud, Euroopa Parlamendi roll peaks suurenema ja see peaks edendama ka läbipaistvust, ka tegevusaruannete ja äh, auditi aruannete osas, siinkohal me oleme raportööriga nõus. suur tänu. teisi sõnasoovijaid ei ole, proua Kressle kas sa soovid reageerida? aitäh. jah, mis puudutab muudatusettepanekut kuuskümmend, siis seda ma väga põhjalikult juba arutasin. sellepärast, et loomulikult me sooviksime, et ka väikeettevõtted oleksid ikkagi sees ja meie siis pakkusimegi välja, et neid väikseid mitte välja võtta, nii et ähm, see oli ka kontrollikoja ettepanek. ja mul on, tekkis sama probleem kui teil. nimelt, mis puudutab seda äh, Äh, hankedirektiivi muudetud versiooni. see, mis seal kirjas on, läheb äh, hoopis vastupidises suunas, sellepärast et äh, mis puudutab läbipaistvust, see, need eesmärgid seal ei ole üldse saavutatud. nii et ma pean lihtsalt vaatama, mida teistes kohtades on tehtud, aga me peame parlamendina samuti vaatama äh, läbi, millised on ikkagi Euroopa Liidu äh, alustalad ja läb-, ja läbipaistvus ja juurdepääs infole on ikkagi äärmiselt oluline. ja kui siis mingisugune nurgatagune äh, firma saab selle hankelepingu endale selle asemel, et vastava hankemenetlus Euroopa Liidus läbi viia, siis, siis me samuti ei saavuta oma eesmärki ja sellel on kindlasti oma tagajärg ka kõikidele teistele, nii kontrollikojale, nii et väga paljud asjad, mis seni olid keelatud, saavad olema lubatud. ja me päris ei tea veel, mis on selle tulemus, nii et ma olen selle muudatusettepaneku osas natukene kriitiline, sellepärast et mina leian, et Euroopa Liidu üheks kõige olulisemaks eesmärgiks ongi olnud läbipaistvuse suurendamine, juurdepääsu laiendamine ja selle me oleme praegu kõrvaldanud. nii et me peaksime täpsemalt vaatama, milline mõju saab olema sellel hangete direktiivil. ja ausalt öelda ma ei saa midagi praegu lihtsalt selle vastu ette võtta, et see selline muudatusettepanek kuusteist meil siin kirjas on ja minu äh, büroo on valmis ka meeleldi teile infot andma erinevate muudatusettepanekute äh, kohta, sellepärast ma saan aru, et tegu on äärmiselt olulise dokumendiga Euroopa Liidu äh, selle asutuste toimimise jaoks. jah, sellega võib-olla lõpetame selle teema puhul tänaseks ja ja selgitused äh, siis härra Negreskule ka äh, veel hiljem. suur tänu, proua Kressle! Läheme edasi. raporti eelnõu, pigem arvamus Euroopa poolaasta osas äh, majanduskomisjon, ma tuletan meelde, on põhiraporti äh, äh koostaja äh,. selle kohta koostatakse kaks raportit, üks kevadel ja teine sügisel ja teie, kallid kolleegid, otsustasite, et usaldate mind äh, selle arvamuse koostajaks, selle otsuse langetasid koordinaatorid omal ajal nii et ähm, teen nüüd väga lühidalt, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, on äärmiselt oluline, et ähm, meie äh, süsteem oleks üles äh, ehitatud niimoodi, et see oleks usaldusväärne ja et kõik liikmesriigid täidaksid oma kohustusi ja väga oluline on see, et makromajanduslikud analüüsid harmoneeritaksid äh, selles osas, et kuidas ehitatakse üles liikmesriikide eelarvet, liikmesriikide vahel on suuri erinevusi ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks omalt poolt aitama paremini kuidagi seda makromajanduslikku baasi raamistada ja peaks omalt poolt tagama selle, et liikmesriigid lähtuksid siis samadest äh, hüpoteesidest nüüd, mis puudutab äh, riigi rahandust laiemalt, siis äh, Euroopa Liidu liikmesriikide panus Euroopa Liidu eelarvesse, selles osas kõik teavad täna seda, et lähenemised on väga erinevad liikmesriigiti ja selles osas on väga oluline minu meelest see, et me tooksime välja eelarvedefitsiidis äh, selle, et milline defitsiit on tekkinud investeeringute puudusest Äh, aga peaksime viitma ka sellele, et äh, kas äh, osa defitsiidist ei ole tekkinud lihtsalt sellepärast, et on kuskil mingisugused tõhususe puudujäägid. ma kutsun ka komisjoni üles Euroopa poolaasta menetluses demokraatliku defitsiidi nii-öelda eemaldama, me nägime seda, et riigivõlakriisidega toodi sisse vahendeid näiteks nagu stabiilsusfond, mis täna on ilma igasuguse parlamentaarse järelevalveta ja väga oluline on selles kontekstis siis see, et siseriiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament oleksid äh, varasemast äh, enam kaasatud sellesse poolaasta menetlusse ja vastavalt ähm, stabiilsus, koordineerimis- ja halduspakti artiklile kolmteist peaks meil olema võimalus kohtuda siseriiklike parlamentide ja Euroopa parlamentide esindajatega ja selline esimene kohtumine leiabki aset kolmandal, neljandal veebruaril sellel aastal, kui toimub parlamentide vaheline eh, nädal. eelarve, nagu ma ütlesin, eh, peab vastama Euroopa Liidu eh, eesmärkidele meil peab olema Euroopa Liidus äh, parem süsteem, kuidas äh, pannakse paika kulukohustused ja väljamaksed, me näeme seda, et senist see süsteem ei ole toimunud, nimelt äh, komisjoni laual kuhjuvad välja maksmata arved ja võlg muudkui kasvab ja mitmeaastane finantsraamistik peaks minu meelest ka poole peal üle vaatama, selleks et ette valmistada selle raamistiku revisjon ja ühtlasi arvan ma ka, et oleks mõistlik, kui mitmeaastane fin-, finantsraamistik äh, käiks käes parlamendi mandaadiga, käsikäes on väga kummaline, et maikuus äh, valitud äh, parlamendisaadikud peavad siis mõneti äh, lähtuma mitmeaastasest, mitmeaastasest raamistikust, mis võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sügisel, enne seda, kui ametisse tuli uus parlament. ja mina ühtlasi ka arvan ka seda, et tuleb teha vaheanalüüs, nagu ma ütlesin, selle finantsraamistiku kohta ja mulle tundub, et meie eelarvekomisjoni liikmed peaksime olema väga Äh, tähelepanelikult selles osas, milline on Euroopa Liidu eelarve nii-öelda lisandväärtus, see on see märkus, mille viitas ka Kontrollikoda, nii et äh, sihikule tuleb äh, võtta mitte ainult eelarve kuluartiklid, vaid ka see, kas see eelarve ka on tõhus. ja komisjon peaks paremini meile esitama öö, reaalsusega käsikäes käivaid äh, prognoose ka selles osas, mis puudutab neid väljamaksmata arveid, kas äh, neid kuidagi ei esitata mm, teinekord kuidagi erinevalt, selles osas peab olema see süsteem natukene täpsem, kuidas meieni info jõuab. ma kahe, kahjatsen seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, teinekord arvavad, äh, et Euroopa Liidu eelarve on kuidagi äh, takistuseks nende eelarvete saneerimisjõupingutustele ja äh, meie liikmesriigid ei näita üles head haldustava, kui nad ei vabasta vahendeid, mida on vaja selleks, et need välja maksmata arved välja maksta ja ma pakun välja uue lahenduse. nimelt me peaksime liikmesriikide puudujäägile lisama nende osa välja maksmata arvete summast ehk teisisõnu kui kakskümmend viis miljardit on meil võlga üleval siis võib komisjon eh, eelarve puudujäägi hinnangul hinnangule andmisel ja stabiilsuspakti ja kasvupakti analüüsis eh, lisama siis sinna ka ühe osa nendest välja maksmata arvete summast see on ettepanek, mis on äh, natukene provotseeriv võib-olla, aga see on meie jaoks võimalus, kuidas rõhku panna sellele, kui oluline on äh, need välja maksmata arvete kuhjad kuidagi ära lahendada. ma suhtun positiivselt äh, komisjon, Junckeri komisjoni poolt välja pakutud investeeringute kavasse Äh, me peame olema väga tähelepanelikud selles osas, kuidas see tõlgendub eelarvesse, need kohustused, äh, mis me kavatseme võtta, selleks, et tagatisfond äh, kasutada. me peame vaatama, et kas on võetud kohustuste ja eelarve vahel ka kooskõla. ma võtsin nüüd siis paari sõnaga kokku selle arvamuse, mille ma olen koostanud ja veel üks märkus siinkohal, äh, ütleksin nii palju, et äh, ma ei ole nõus sellega, et need äh, liikmesriigid, kes on Junckeri plaani valmis panustama, et komisjonipoolsed võimalikud sanktsioonid puudujäägi lagede osas või pigem ma siis ütleksin, et kui see puudujäägi ülejääk on tekkinud äh, Junckeri plaani panustamise pärast, et nendele riikidele ei ole siis sanktsioone. nii et nii palju siis minupoolsest arvamusest äh, ja mille alusel me võiksime siis äh, pidada maha esimese arvamuste vahetuse, samas aga viiendal veebruaril me hakkame rääkima muudatusettepanekutest majanduskomisjon hääletab äh, kahekümne kolmandal veebruaril. kes soovib sõna saada? härra Manka. Äh, aitäh, härra esimees, ma olen äh, nõus teie seisukohaga ka mina olen nõus sellega, et me peame selles suunas liikuma. ja ma leian, et me peame ka maksete osas olema rangemad. ja ka mis puudutab lisandväärtuse mõtet, siis seda tuleb äh, tõsisemalt võtta. ka see paindlikkus, paindlikkus mida te mainisite, on samuti oluline aspekt, et me peame siin leidma õige kohaldatava süsteemi ja veel üks minupoolne mõte, nagu te kõik teate, siis meil on vaja Euroopa lõimimist edendada. aga selleks on meil vaja ka piisavaid eelarvevahendajaid ja seetõttu on täiesti lubamatu, et Euroopa Liidu lõimumine on sattunud praegu teiste probleemide ohvriks, siis eelarve puudujäägi ohvriks. ja see seab küsimuse alla äh, Euroopa ambitsioonid, mis on äh, ära toodud Lissaboni äh, strateegias, samuti meie projektides aastaks kaks tuhat kakskümmend. nii et me peaksime ikkagi nägema ette ka vajalikud eelarvevahendid selleks, et ambitsioone täita ilma, et me maksukoormust suurendaksime ja ilma, et me suurendaksime koormust ka liikmesriikide eelarvele. ja seetõttu Euroopa Liidu omavahendeid tuleb reformida. ja lõppude lõpuks me saavutame uue arhitektuuri, mis arvestab Euroopa Liidu poliitikatega, Euroopa Liidu kodanike vajadustega ja mida Euroopa Parlament Äh, samuti saab kaasmõjutada ja seetõttu ma sooviksin, et teie arvamus ja äh, mõjutaks ka ja toetaks ka arutelu omavahendite kohta, aitäh. härra Kölmel. austatud härra esimees, suur tänu, suur tänu teie sissejuhatavate sõnade eest suur tänu ka selle pühendunud töö eest. Te ütlesite väga palju õigeid asju, aga lubage, et erandkorras ma natukene olen teile vastu. selle töö pealkiri on majanduspoliitika koordineerimine ja meie eh, leiame, et siin tuleb lähtuda ka Euroopa liikmesriikide eelarvetest ja te ütlete väga õigesti, et neid eh, eelarveid eh, tuleb tasakaalustada. aga sellisel juhul mul tekib küsimus, et miks sellisel juhul on väga palju suundumusi, mille eesmärgiks ongi just selle põhimõtte õõnestamine. me teame, et on olemas varieelarved mõningates liikmesriikides, äh, vahel rohkemas, suuremas või väiksemas äh, mahus. samuti aktuaalseks suunaks on äh, see, et investeeringute puhul enam ei arvestata võlamääraga samuti liikmesriikides on väga palju äh, selliseid nii-öelda varjatud äh, võlgu. näiteks äh, kui on tegu avaliku teenistuse mm, sotsiaalkuludega ja avaliku teenistuse ametnike sotsiaalkuludega. ja me teame, et viimastel aastatel me oleme väga palju rääkinud eelarvete konsolideerimisest, aga samas sammud selles suunas on olnud siiski väga äh, Äh, tõrksad. ja kui me räägime paindlikkusest, siis ma pean äh, tunnistama, et äh, kui poliitikud räägivad paindlikkusest eelarve valdkonnas, siis see tähendab lihtsalt suuremaid võlgu ja me peame kulutama raha, mida meil kahjuks ei ole ja seetõttu ma esitaksin ka sellise üldisema küsimuse nimelt, et ähm, Euroopa Liidus peab väga palju koordineerima, see on täiesti õige, aga võib-olla me peaksime ka kaaluma seda, kui palju koordineerimist eelarvepoliitikas ja kui palju koordineerimist, eriti majanduspoliitikas, äh, see ähm, Euroopa Liit üldse soo-, jõuab ja jaksab kanda. meil on probleeme, erinevaid probleeme erinevates liikmesriikides, me peame üksteist abistama, selles pole küsimustki, selleks Euroopa Liit ongi aga samas me peame tunnistama ka, et kui erinevused on liiga suured, siis me peame ka seda äh, tunnistama ja peame kaaluma äh, ka seda, et kus me loome võimalusi nende probleemide üle, ületamiseks selliselt, et see ei negati-, ei mõjutaks negatiivselt eurot kui meie vääringut. suur tänu, proua Tooma Euh, suur tänu, proua härra esimees. kõigepealt ma ütleksin, et ähm, meie toetame teid äh, teie sõnades, et ähm, demokraatlik legitiimsus äh, peaks kaasas käima nii Euroopa poolaasta äh, semestriga, aga kõige olulisem on meie jaoks ka see, et mitmeaastane finantsraamistik peaks käima käsikäes parlamendi mandaadiga äh, ja see, et äh, praegu on rütmist väljas, äh, tähendab tegelikult demokraatlikku puudujääki. nüüd äh, mitmeaastasest finantsraamistikust veel rääkides, ma arvan, et me ei peaks rääkima pool vahearuandest, vaid pigem rääkima rää analüüsist, mis tehakse pärast valimisi, siis nimetaksime asju õigeste nimedega nüüd, äh, mis puudutab äh, def-, kalk-, ähm, defitsiidi kalkulatsiooni, see ettepanek, mis te olete teinud ja mida te nimete äh, provokatsiooniks isegi, mina üldiselt provokatsioonide vastu ei ole, provotseerimise vastu ei ole, aga teinekord vaatama, kui mõistlik see provokatsioon oleks. Ähm, nüüd kui me sellise def-, puudujäägi kalkulatsiooni üle võtaksime ja ma muuseas äh, pigem arvaksin seda, et Euroopa Komisjon äh, oma analüüsis, kui ta stabiilsuspakti analüüsib, äh, konkreetselt viitaks nendele kalkulatsioonidele, sellepärast et seni ei ole see dogma olnud kriisiperioodidel vettpidav. meil kindlasti on vaja selles osas teatud liikumisruumi. aga see teie ettepanek, mulle tundub, ei ole kõige parem lahendus et kui me hakkaksime lisama siis eelarve puudujäägi äh, Eh, neid välja maksmata arvete eh, kuhja osasid. ma küll toetan teid eh, taolist tüüpi provokatsioonides ikka ja jälle, aga ma arvan, et see konkreetne tõlgendus ja selle seostamine stabiilsuspaktiga ei ole mõistlik hetkel ja oleks mõistlik, et komisjon tuleks hoopis välja sellest dogmast, mis meid viimased aastad on niimoodi koormanud. härra Tang, palun Dank u voorzitter en eh, aan u ook dank eh, als eh, rapporteur. En... aitäh, härra esimees. suur tänu ka kõikide nende heade ettepanekute eest, mis te tegite raportiga seoses. minul on käes hollandikeelne versioon, seetõttu ma räägin ka hollandi keeles ning ECONi liikmena ka mina olen äh, öelnud tihti, et äh, poliitilist koordineerimist on liiga vähe, et äh, liiga vähe arvestatakse konkreetsete teguritega, loomulikult me peame arvestama liikmesriikide eripäradega ja sealsete probleemidega, aga majanduspoliitikutena, ähm, eelarvepoliitikutena me tihtipeale oleme olnud tegevusetud ja seetõttu on siin just ohtu sattunud meie investeeringud ja ma olen täiesti nõus raportööriga, tema toetab Junckeri investeerimiskava. ja kas tuleks ka näidata, kuidas ähm, Euroopa Liidu vahendite äh, kasutamine mõjutab ähm, tööpuuduse vähendamist ja nii edasi, et see on loomulikult hea mõte, Euroopa Liidu tulevik on oluline ja oluline on ka see, et me investeeringute mõju uuriksime, aga me peaksime ka arvestama pikaajaliste mõjudega, mis tulenevad siis investeerimiskavadest. see on tähtis ka eelarvete hindamisel, et kui me Junckeri kava vastu võtame, siis positiivsed mõjud peavad arvestama ka e liikmesriikide eelarvetega, nüüd varast-, vastavalt tuleb siis ähm, analüüsida ka nende panuseid. suur tänu! kõigepealt äh, suur tänu teile teiepoolsete märkuste eest, härra Manka, mis puudutab omavahendeid, ma tuletan meelde, et härra Monti tuleb viiendal veebruaril äh, meie komisjoni ette selleks, et äh, rääkida siis mõneti hetkeolukorrast äh, praegu ei ole mingisuguseid ettepanekuid, äh, mis on esitatud, kuid on selge, et äh, sellel päeval, kui äh, Euroopa Parlamendi saadikud võtavad mingi maksu osas mingisuguse otsuse vastu, siis see muudab oluliselt meie rolli, see, täna ei ole meil õigust maksupoliitika osas ja seega me oleme tegelikult nõukogu kätes, erinevate liikmesriikide ministrite kätes, mis loomulikult teeb meie ülesanded, ülesande täitmise väga raskeks. aga nüüd me peame leidma siis mingisuguse lahenduse omavahendite osas, maksusüsteemid ei ole liikmesriigiti ju sugugi samad jah, võib-olla äh, me peaksime tõesti rääkima sellistest asjadest, näiteks nagu süsinikumaks ja nii edasi, aga praegu ettepanekud selle kohta ei ole ära küll meil. loomulikult meil on vaja koordineerida majandus- ja rahapoliitikat ja see ongi üks nendest suurtest äh, probleemidest, mis kaasnevad äh, ühisvaluuta vastuvõtmisega piirkonnas, kus meil on nii erinevad majandused, näiteks nagu kui Saksamaa või Kreeka majandus ja tulemused on meil käes kui me jagame teatud suveräänsust rahapoliitika osas, tuleb loomulikult äh, võtta vastu ka ühtne majandus- ja eelarvepoliitika. meil on nüüd äh, majanduse kasvupakt võetud vastu, see on äh, teatud kaasomandidokument selle mm, ühisvaluuta osas, aga on mõningaid liikmesriike, kes on rikkunud neid riike ja see tähendab seda, et aastaid tegelikult ei hallatud seda asja korralikult nii et jah, meil on vaja tegelikku reaalset äh, äh, haldust. nüüd äh, äh on väga oluline, et äh, analüüs, mis esitatakse puudujäägi osas, äh, siis tõesti ka peegeldaks seda, milline riikide puudujääk, üsna tihti see niimoodi ei ole. esitatakse äh, erinevaid kalkulatsioone ja on väga oluline, et arvestataks ka investeeringute amortiseerumist, mis, mida praegu sugugi näiteks ei tehta. nii et ähm, see koordineerituse küsimus, äh, ma tõesti sooviksin, et oleks siin meil siin rohkem integreeritust ja, ja oleks asi paremini koordineeritud, paindlikkus. ainus, äh, mis siin võiks öelda, kui äh, liikmesriigid, härra Tang, teevad lisa Äh, investeeringuid äh, Junckeri plaani, siis äh, nõukogu või, või vabandust, komisjon võiks arvestada sellega, et seda, et see investeering on tehtud. me oleme tulemas väga raskesse perioodi, Euroopa majanduskasv on jäänud toppama, erakorraline olukord, mis eeldab ka erakorralisi vahendeid. mina ei toeta seda, et me ma võib-olla isegi toetan seda, et see kolme protsendi osa tuleks üle vaadata, see on tegelikult täiesti suvaline, kuidas see kolm protsenti omal ajal kokku pandi või paika pandi. Äh, arvestati äh, defitsiitidega ja arvutati, tehti lihtsalt matemaatiline tehing ja jõuti kolme protsendi juurde, aga tegelikult see kolm protsenti on siiski ju äärmuslik juhtum, eesmärk peaks olema eelarve tasakaal. aga see kolm protsenti see justkui on nüüd eh, heaks tavaks kuulutatakse, et kui te olete kolme protsendi piires, siis on kõik hästi, aga tegelikult see ei ole, kolm protsenti on äärmuslik olukord. ja niimoodi eh, muudkui kasvabki riigi eh, puudujääk ja võlg. proua Toma, suur tänu toetavate sõnade eest ja ma eeldan, et, et ma kujutan ette, et teie sõnad ähm, võib äh, panna muudatusettepanekutesse, ma olen nõus ka sellega, et tuleks rääkida mitte vahearuandest, vaid valimiste järgsest äh, aruandest mitmeaastase finantsraamiku, raamistiku osas. ja ähm, meie analüüsid peaksid vastama, ütlesite siis prognoosidele, mis oleksid täpselt, täpselt. nüüd need sanktsioonid kui te oleksite äh, näiteks reitinguagentuur, kui mõni Standards või Poor's teile ütleb, et kui nad hindavad mõne riigi äh, situatsiooni, siis nad peavad arvestama, et ma ütlen, ma tahaksin lihtsalt niimoodi, et reitinguagentuur arvestaks ka sellistel puhkudel riigile hinnangut või reitingut andes sellega, et äh, et kui palju on välja maksmata arved põhimõtteliselt Euroopa Liidu tasandil see oleks võib-olla argument, millega me saaksime veenda nõukogu, et nad hakkaksid välja maksma neid, neid võlgu. see oli ainus, mida ma tahtsin kogu sellega ettepanekuga öelda ja härra Tang koordineerituse osas ma olen täiesti nõus teiega. ja mis puudutab äh, seda osa sellest äh, välja maksmata võlakoormast, ma ei ütle, et peaks välja arvutama iga äh, Äh, riigi jaoks mingisuguse summa, ma lihtsalt ütleksin, et komisjon võiks äh, mingi osaga arvestada defitsiidis. Äh, härra Tõnan palus sõna. jah, teie ettepanek et see oleks justkui nagu piitsa andmine, aga kus on siis präänik jäänud, mulle meeldiks ka äh, Äh, selline äh, asi rohkem, et, et äh, liikmesriigid tahaksid ikkagi panustada nendesse kavadesse ja eelarvesse, et oleks ka mingisugune pääring, präänik. no kui teil on mõni präänik mulle esitada, siis palun. aga üsna tihti liikmesriigid ju sõlmisid kasvu- ja stabiilsuspakti, seadsid seal teatud reeglid endale ja nendest peaks nagu kinni hoidma, ei kuule, mida öeldakse saalis Äh, praegu tehakse, ehitakse ennast, äh, aga tegelikult see ei vasta tegelikkusele. kui, äh, kui me vaatame, kuidas seni need asjad on läinud, siis me näeme, et ei ole läinud väga hästi. me peame reaalsusele näkku vaatama, olema mõistlikud, aga samas ka julged oma plaanides nii palju sellest, härra Manka veel. Äh, aitäh, ma olen teiega nõus, esimees äh, kui me räägime tulevikust, äh, siis võib-olla võiks me siin midagi kirja panna, siin mõned rääkisid siin ka mustast nimekirjast, me teame, et komis-, komisjon eh, ei saa vältida edasisi arutelusid eh, omavahendite teemal eh, parlament ja nõukogu peavad siin tegelema ja me peaksime mõista andma, et me oleme valmis nendes, nendest probleemidest kõnelema, aitäh. jah, me tegeleme selle kõigega viiendal veebruaril. niisiis, kolleegid, nüüd alustame hääletust kõigepealt neljateistkümnes päevakorrapunkt. see eh, puudutab Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja teemalist raportit, julgeolekupoliitikat, raportööriks on härra Tarand. esimene muudatusettepanek, muudatus üks muudatus raportöör on nõus, kes on poolt? see on vastu võetud, ma küll ei küsinud, kes vastu on, vabandust. Äh, vastu ja erapooletuid ei ole. Äh, punkt seitse, muudatus kaks, äh, osade kaupa esimene osa, esimese osas härra Tarand on nõus, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? üks vastuhääl, erapooletud, vastu võetud. teine osa, härra Tarand on poolt, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält, neli vastuhäält, kes on erapooletud? vastu võetud. kolmas osa, kes, äh, härra Tarand on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kontrollime, niisiis nimeline hääletus nüüd, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas ei tulnud välja, oota, oodake, proovime uuesti kas nüüd on kõik korras? hääletus algab. ei toimi ikka asi. võib-olla siiski toimib, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nii, hääletus on lõppenud, see muudatusettepanek on vastu võetud. Äh, punkt kaheksa, muudatus kolm kahes osas, esimene osa, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud? vastu võetud. ja nüüd teine osa, raportöör jällegi toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. punkt üheksa, muudatus neli, raportöör ei toeta, kes on poolt? teeme elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält ja seitse vastuhäält. ja nüüd hääletame kogu raportit. kas keegi soovib võtta sõna? härra Ali, teil on sõna. aitäh, esimees. tahaksin teid lihtsalt teavitada et teiste osade raportöörina härra Depreed ei ole informeeritud nendest muudatusettepanekutest. ja ma äh, arvan, et ma väljendan tema arvamust, et me ei saa avaldada arvamust äh, selle eelarve kohta äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet käsitlevas raportis arvamust mingi tulevase eelarve kohta. ma, parem oleks, kui me selle punkti välja võtame, sest muidu äh, tekitame siin suure segaduse. aga hääletus on ju juba toimunud, ütleb esimees ja see, seetõttu ma tahaksingi seletada, et praegu me segame asjad ära, me ei saa langetada otsuseid äh, ühe korraga kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta ja teha seda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve põhjal, aitäh! ja ma võtan teadmiseks teie seisukoha, aga hääletus on juba toimunud ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul. hääletame nimeliselt. hääletus on alatud, kas meil on mingeid probleeme hääletusega? ei, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kahekümne seitsme häälega, kahe hääle vastu ja kolm erapooletut. nüüd läheme Sepoli raporti juurde. Äh, jah, ei, tegemist on siis Europoli ja Sepoli lähenemisega, härra Kaier, või kuidas? okei okay. Äh, muudatus kolm, raportöör toetab, kes on poolt teeme nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kaheksateist poolthäälega, kolmeteistkümne vastu. neljas muudatus raportöör toetab, kes on poolt? vastu? vastu võetud? lisa põhjenduspunktid nüüd äh, äh, kaksteist äh, muudatus üks, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud põhjendus punkt viisteist, muudatus kaks, raportöör toetab, kes on poolt? tegemist on suulise muudatusettepanekuga. kas see on ära langenud, ei ole? ma pean selle ette lugema palub komisjonilt eh, koostada üldanalüüs eh, koostöö kohta, Euroopa Liidu ametite kohta ja selle kohta, kus selline koostöö võiks tulevikus anda sünergiat. kas see eh, muudatusettepanek on vastu, härra Kaier ei toeta seda, aga kes toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, neid ei ole. ja nüüd kogu tekst, kes on poolt me hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud mulle öeldakse, et Rahvaparteist on üks inimene liiga palju. kas nüüd on asi korras? see on vastu võetud seitsmeteistkümne poolthäälega, kolmteist vastuhäält, neli erapooletut. nüüd äh, läheme härra Tarandi raporti juurde. Äh, tegemist on arvamusega äh, nõukogu otsuse kohta, mis puudutab kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Senegaliga ning äh, raportööri, äh, toetab kogu teksti muudatusi ei ole, kes on poolt, teeme nimeliselt, niisiis elektrooniline hääletus jah, ei olnud meil vaja tingimata nimelist hääletust, aga no hästi, nüüd on hääletus lõppenud. Un vote sur l'accord. Ah oui, Ah, niisiis, kõigepealt me peame hääletama kokkulepet, seda partnerluskokkulepet, kes on äh, selle poolt, raportöör toetab. aitäh, kes on vastu? vastuhääli ei ole, erapooletuid ka mitte, see on seega vastu võetud ja nüüd hääletame siis äh, kogu härra Tarandi arvamust nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. niisiis kolmkümmend kolm kolmekümne kolmest. väga tuul-, hea nüüd läheme seitsmeteistkümnenda punkti juurde. tegemist on härra Depree äh, arvamusega, mis puudutab ülekandeid Need äh, puudutasid siis teatud eelarverubriike kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpul ja äh, kui me need heaks kiidame, saame teatud äh, arvu tasumata arveid ära ta-, tasuda. niisiis, äh, tekst on teil olemas. härra Ali esindab härra Debreed, kas härra Debreel oli midagi meile edasi öelda? ei. Äh, tekst on teil olemas see puudutab kolmekümmend kuut eelarverida, viis rubriiki ja niimoodi saame siis äh, lahendada probleemid, mis on seotud konkreetselt kolme eelarvereaga, üheksa miljonit eurot, äh, selleks, et Euroopa Kalandusfondi toetada äh, viis koma kuuskümmend viis miljonit Äh, ja, ja pagu, pagulastele ning äh, tahaksin lisada, et äh, kooskõlas sellega, mida me eelarvekomisjonis oleme rääkinud, tundub mulle, et nende vahendite ülekandmine Ühtekuuluvusfondile on väga hea. aitäh ja kas te olete nõus selle ettepanekuga? aitäh, kes on vastu? vastu hääl ei ole, erapooletuid ka mitte, niisiis ülekandmine on heaks kiidetud. kaheksateist, muud osad, proua Hoolmeier, vabandust, üheksateist, jah Äh, siin midagi, mingeid erilisi probleeme ei ole. me oleme siis äh, hääletamisega lõpule jõudnud. niisiis äh, peatame praegu koosoleku ja jätkame kell kolm, kui siia tulevad härra Kadainen ja proua Georgieva ja siis räägime Junckeri kavast Äh, paranduseelarvest number üks, mis võimaldas meil juunist alates Junckeri kava toetada ja räägime siis ka paranduseelarvest number kaks, nii et kohtume kell kolm ja äh, pärast seda äh, kohtuvad koordinaatorid